Of... mul on ka terve rida teadaandeid, ma olen saanud äh, Rahvaparteilt äh, taotluse määrata Elizabeth Morin Chartier naisõiguste komisjoni liikmeks. kas kellelgi on mingeid kommentaare? ei ole, siis on see ametisse nimetamine ratifitseeritud.